Uh, please take a standing position, colleagues. palun tõuske püsti hümni kuulamiseks. Such a seat, please. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani prezydent. Austatud president, austatud presidendi proua, teie ekstsellentsid, kallid kolleegid, Euroopa Parlamendi liikmed austatud volinik, austatud minister. mul on suur au teile esitleda tema ekstsellentsi, Mali Vabariigi presidenti ja tema abikaasat. president ei ole siin meie ees Euroopa Parlamendis mitte esimest korda ja see ei ole mitte esimene kord, äh, kui meil on võimalus võtta vastu härra presidenti siin Euroopa Parlamendis, aga esmakordselt on meil võimalus kuulata tema, tema kõnet. ta külastas meid ka ähm, aprillis möödunud aastal, poolteist aastat tagasi ja tänane kõne on tõesti ääretult oluline, sest äh, peagi on äh, New Yorgis toimumas äh, ÜRO tippkohtumine, kus arutatakse aastatuhande arengu eesmärke. me veel mäletame viimaste aastate ja kuude sündmusi, terroriakte ja me teame väga hästi, et Mali Vabariik mängib väga olulist rolli võitluses terrorismi vastu. me mäletame ka seda, et Mali Vabariik on üks nendest riikidest, kus äh, demokraatia on tõesti edulugu, kus on suudetud äh, rakendada demokraatiat ja tahaksin veel kord rõhutada, et just tänu Mali Vabariigi presidendi äh, pühendumisele need sündmused, mis toimusid üheksakümnendate aastate jooksul, muutusid reaalsuseks, kus saadi üle Ehm, sõjaväelise hunta aegadest toimus demokraatlik revolutsioon. me teame, et vaja on veel teha ära palju, eh, on veel teha ja vaja läbi viia mitmeid muudatusi, aga me kõik saame aru, et reformiprotsess on ju pidev, kestev protsess. Eh, seesama kestab ka ja toimub Euroopa Liidus, nii et eh, me oleme veendunud, et teie sõnad on olulised mitte ainult selles osas, et teada saada, mis toimub Aafrikas, vaid ka selles osas, kuidas teie riik suudab ähm, kogu maailmale näidata, äh, kuidas äh, ellu rakendada demokraatiat, aga see on oluline ka meile Euroopas, meile, kes me tahame olla esirinnas, kujundades poliitikaid, aitamaks riike, kes tahaksid demokratiseeruda, me tahaksime olla nende riikide esirinnas, kes toetavad demokraatiat, inimõiguste austamist ja põhiväärtuste tagamist, millesse me nii sügavalt siin Euroopas usume. ma olen veendunud, et meie kodanike püüdlused on sarnased Mali Vabariigi kodanike püüdlustele ja seetõttu ootame me suure huviga teie kõnet ja annaksingi teile kohe nüüd sõna, palun. härra president, Euroopa Parlament, härra Euroopa Komisjoni president, austatud Euroopa Liidu kõrge esindaja, austatud arengupoliitika volinik, austatud parlamendisaadikud, Euroopa Parlamendi saadikud, Mali parlamendi saadikud. kõigepealt lubage teid, härra president, õnnitleda Euroopa Parlamendi presidendi valimiste puhul ja äh, tahaksin tänada ka fraktsiooni esimehi südamest ja Euroopa Parlamendi liikmeid selle privileegi eest, selle võimaluse eest tulla siia täna teie ette ja jagada oma visiooni nendest suurtest väljakutsetest, mis seisavad minu riigi ees. ja eelkõige rääkida meie igapäevastest jõupingutustest, mis on vajalikud eesmärgile jõudmiseks. daamid ja härrad Mali territoorium on üle miljoni ruutkilomeetri, teda piiravad seitse erinevat riiki, seitse tuhat kilomeetrit on meie riigi piir. meie riik on iidse kultuuripärandiga vana tsivilisatsioon, Mali ajalugu on pikk, ja see väljendub meie töös, meie sümbolites. Kurufangura harta võeti vastu juba üle seitsmesaja aasta tagasi, tuhande kahesaja kolmekümne kuuendal aastal võeti vastu see harta, mis oli meie põhiseaduse eelkäijaks selle harta järgi jagati kohustused ja õigused, garanteeriti rahvavabadus, tagati tegevusvõimalus, omandiõigus. üks selle harta artiklitest ütles, et et isiku puutumatus peab olema äh, rikkumatu see oli aluseks kaheksale Mali põhiseadusele. ja minu meelest on seda tähtis mainida siin Euroopa Parlamendi ees. üks meie sümboleid on ka Timbuktu lind, kus õppis juba kuueteistkümnendal sajandil kakskümmend viis tuhat üliõpilast kes kuulasid loenguid austatud auväärsetes mošeedes eh, ja sealsetes ülikoolides. Timbuktu oli tol ajal tuntud oma eh, poliitiliste vabaduste, institutsioonide, eh, poliitikute, oma rikkuse poolest, aga seal võeti vastu nii rikkaid kui vaeseid teadlasi, õpetlasi kui ka üliõpilasi. kahe tuhande kuuendal aastal kuulutati Timbuktu linn islami kultuuri pealinnaks. Malit tuntakse tema rikka kultuuri pärandi poolest. ja Mali, Malil on ka väga äh, pikaaegsed suhted äh, Euroopaga. Kangu Musa seadis sisse juba neljateistkümnendal sajandil diplomaatilised suhted, Mali äh, diplomaatilised suhted Portugaliga. daamid ja härrad, austatud parlamendisaadikud. teie Euroopa rahvaesindajate ees tahan rääkida Mali rahvast soovist teha koostööd Mali ja Euroopa Liidu vahel. Euroopa Liit on arengupoliitika esimene partner Mali jaoks Euroopa toetab Sahara taguse Euroopa, äh, Aafrika arengut ja tahan rõhutada, kui tähtis on meie koostöö. juba kaks aastat äh, viime me ellu äh, kokkulepete järgseid plaane ja meie koostööl on otsene mõju Mali rahva elujärjele, aga samuti tugevdab see ka meie riigi demokraatlikke aluseid. tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta märtsi eh, riigipöör, pöörde järgselt algas uus etapp Mali ajaloos demokraatlike muudatuste etapp üheksakümne esimesest aastast kuni tuhande üheksasaja üheksakümne teise aastani pandi alused üleminekupoliitikale, korraldati uued valimised, demokraatlikud valimised tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal ja kümme aastat hiljem, kahe tuhande, kahe tuhande teisel aastal valiti mind äh, presidendiks ja see oli märk demokraatia võidust minu koduriigis Malis. meie riigivõim rajaneb konsensusel. valitseda tuleb koos üheskoos, arvestades kõigi erinevusi. Mali muide ei teinud läbi mingit kriisi pärast valimisi. valimisotsused tehti vabatahtlikult, teadlikult, sest kõik poliitilised, sotsiaalsed jõud on ühendanud oma käed Mali äh, arengu hüvanguks me hindame rohkem ühtekuuluvust kui erimeelsusi ja ma tahaksin öelda, et poliitiline konsensus, milleks ma ka ettepaneku tegin ja mis on nüüd vastu võetud, ei tähenda sugugi seda, et kõik mõtlevad ühtemoodi. konsensus tähendab seda, et me oleme valmis kompromissideks, et me soovime uut poliitilist süsteemi Aafrikas üles ehitada, see tähendab seda, et valitseda laiapõhjalise koalitsiooniga, ühendada poliitilised jõud presidendi, vabalt valitud presidendi visiooni ümber. see on meie konsensus. konsensus aitas kaasa lepitusele ühiskonnas aitas aluse panna poliitilisele klassile, institutsioonidele vabariigis. härra president, austatud parlamendisaadikud, selles samas konsensuse vaimus oleme ka asunud järele mõtlema, kuidas konsolideerida eh, vabariiki tugevamaks muuta teda pärast kahtekümmet aastat ise eh, demokraatiat. kuidas ühendada poliitikud, äh, usuühendused, äh, tradi-, meie traditsioonid ja ametiühingu liikumine. üksmeelele jõudmine tähendab eelkõige tehtud vigadest ülesaamist, samuti tähendab see ka äh, aktiivset osalemist valimistel, kindlasti on oluline vähendada valimiste korraldamise kulusid, tõhustada poliitiliste parteide osalemist, ka pidada läbirääkimisi opositsiooni esimehega. põhiseadus näeb ette ka e, referendumit, põhiseadus võeti vastu referendumil ja pärast kinnitati see Mali parlamendi poolt. minu suhted Mali parlamendi saadikutega on suurepärased, olgu nad siis äh, presidendi enamust esindavad või opositsioonis ja tahan ka Mali saadikuid tänada, et nad võtsid vastu teie kutse ja tulid minuga kaasa siia Strasbourgi härra president, austatud parlamendisaadikud, Mali poliitiline institutsionaalne areng on alati jätnud ruumi ka detsentraliseerimisele. tahan teile meelde tuletada, et juba kümnendast sajandist alates on meie territooriumil moodustatud impeeriumid olnud äh, detsentraliseeritud riigid. detsentraliseerimine on nagu töömeetod meie jaoks. kõigepealt on tähtis, et kõik saavad väljendada oma poliitilist tahet. ilma selleta ei, ei saavuta me detsentraliseerimist ja protsess peab olema etapiviisiline. detsentraliseerimine ei saaks toimuda aga ilma majandus- ja sotsiaalse ja kohaliku juhtimise parandamiseta. me ei suuda saavutada edu ilma Euroopa Liidu abita ja toeta nii finantsilises mõttes kui ka tehniliste aspektist. meie vabariigi demokraatlik areng on saanud palju tuge Euroopa Liidult. Euroopa Liit on aidanud kaasa meie riigiaparaadi moderniseerimisele, haldussuutlikkuse tugevdamisele. meil on seitse, seitsesada kolmkümmend äh, kohalikku omavalitsust, nelikümmend kaheksa valimisringkonda, meie ringkonnanõukogud, kohalikud nõukogud moodustavad territoriaalse esindatuse detsentraliseeritud riigis ja me kavatseme detsentraliseerimisprotsessi süvendada. selleks, et äh, kohtadele arengut toetada, on vaja investeeringuid kohalikes omavalitsustes senised investeeringud on võimaldanud juba pakkuda näiteks sotsiaalteenuseid meie elanikkonnale. austatud härra president, parlamendisaadikud, teie auväärse assamblee ees soovin ma ka rääkida immigratsiooni teemast. migratsioon, rändepoliitika puudutab meid kõiki immigratsioon on andnud erinevaid dimensioone kõigi meie riikidele. immigratsioonil on nii majanduslik aspekt, humanitaarne kui ka sotsiaalne as-, aspekt, julgeoleku aspekt kui ka identiteedi aspekt. täna püüame ühiseid huve leida selleks, et immigratsioon aitaks kaasa majanduskasvule meie mõlema kontinentidel. aitaks lahendada meie ees seisvaid väljakutseid. ajude väljavool on muide üks immigratsiooni kõige halvemaid tagajärgi Aafrika riikidele. arvestades kvalifitseeritud kaadri vähesust, arvestades meie haridussüsteemi ja tervishoiusüsteemi, on see väga äh, raske. nelikümmend kaheksa Aafrika riiki äh, neljakümne kaheksa Aafrika riigi äh, kolmkümmend viis protsenti haritud kodanikest töötab väljaspool Aafrikat üks miljard aafriklasi peaaegu elab väljaspool Aafrikat, kaks miljonit Sahara tagusest, äh, kaks miljonit aafriklast Sahara tagusest Aafrikast elab Euroopas. aafriklased on püüelnud üle ookeanide, üle merede äh, parema elu poole aga kui palju on kaotanud oma elu, püüeldes parema elu poole, pare-, eh, heaolu poole, selle kohta ei ole isegi statistikat. annan teile oma koduriigi näite. meie riik on suur immigratsiooniriik olnud. kolm pool miljonit Mali kodanikku on lahkunud Malist, aga elab Aafrikas. sajad tuhanded on lahkunud Euroopasse. nelisada seitsekümmend kuus miljonit eurot toovad need inimesed tagasi aastas ähm, Malisse kahe tuhande ja muide need ülekanded moodustavad muide, need rahaülekanded moodustavad kaheksakümmend protsenti aastas Malile antavast arenguabist. tervitan siinkohal Euroopa Liidu ja Mali vahelist dialoogi immigratsiooniküsimustes. arengupoliitika võib olla äh, meie immigratsioonipoliitika aluseks, see aitab harida meie kodanikke, toetada mitmesuguseid algatusi ettevõtlust kohtadel, me ei tohi ka ära unustada immigrantide integreerimise poliitikat. Lääne-Aafrika ja Euroopa Liidu äh, vahelised suhted on aidanud meil palju õppida, me oleme loonud Bamakos näiteks immigratsioonikeskuse. kindlasti on, äh, oleme hakanud paremini mõistma immigratsiooni kui nähtust, mõistma seda, et kes on potentsiaalsed immigrandid, kes tulevad tagasi hiljem koju. samuti oleme teavitanud oma elanikkonda e, ebaseadusliku immigratsiooni ohtudest. me tahame väärtustada eelkõige inimkapitali, Mali inimkapitali ja arvestada ka e, maalidega, kes elavad väljaspool meie vabariiki daamid ja härrad, julgeoleku küsimus on samuti meievahelistes suhetes väga tähtsal kohal. peab ütlema, et Saheli territooriumil on ikka veel ähm, äh, gruppe, kes kujutavad ohtu mitte ainult Aafrikale, vaid ka tülgaid äh, Euroopale Mauretaaniast Sudaanini läbi Burkina Faso, Nigeri, Alžeeria, Liibüa, Tšaadi. Äh, toimub rahvaste liikumine. Saheli territoorium on aga tohutu, peaaegu kontrolli, kontrollimatu, seal on äh, liivatüünid, kõrved, mis katavad sadu tuhandeid ruutkilomeetreid, seal on mäemassiivid ning detsembris on sel äh, Saheli territooriumil viiskümmend kraadi sooja öösiti ja veebruaris aga on äh, kliima külm ja peab ütlema, et äh, me oleme keeruliste ilmastikutingimuste tõttu äh, kaotanud peaaegu poole oma karjadest. maaelanikkond elab väga rasketes tingimustes, lisaks rasketele klimaatilistele tingimustele tuleb ka kuritegevusega võidelda Mali territooriumist moodustab äh, kõrb peaaegu seitsekümmend protsenti, aga meie riik on ka transiidiriik ja tahan öelda, et meie riik on saanud nagu pantvangiks piiriülese, piiriüleste ohtude puhul meie riigist äh, liiguvad läbi ebaseaduslikud väljarändajad, Magrebist tulevad salafistide grupid, narkokaubandus liigub läbi meie riigi, aga peab ütlema, et kõige suurem oht on just see tohutu liikumine, mis toimub meie piiridel muide, need ohud, millest ma siin rääki-, rääkisin, need ei tule meie riigist ja ei ole ka muide meie riigile suunatud. meie riik on ilmalik riik, kuigi enamus Mali kodanikest on äh, moslemid äh,. islamiusk, usku on praktiseeritud juba üheksandast sajandist alates Malis. meie mõistame et äh, mõist-, mõistame hukka selle äh, islamiteoloogia, mida jutlustatakse Saheli kuritegelike gruppide poolt. meie arusaam islami ideoloogiast on eelkõige arusaam islamist kui religioonist, aga kui, kui kaua veel ohustab meid see ideoloogia, mis tuleb Saheli territooriumilt. meil on vaja tohutuid jõupingutusi ja ka finantsvahendeid selleks, et järjest suurenevatest ohtudest üle saada oma territooriumil. Mali Vabariik on võtnud vastu plaani terrorismivastaseks võitluseks, see poliitika hakkab tuginema eelkõige rahvastiku kontrollil, et tagada julgeolek, samuti tuleb abi anda kõige vaesematele, tagada esma, kodanike esmavajadused ning tagada ka ligipääs kõige algelisematele sotsiaalteenustele. see aitab meid ellu viia meie julgeolekupoliitikat, samuti tuleb kontrollida väikesekaliibriliste relvade levikut, võidelda relva leviku vastu ning samuti tuleb luua regioonide vaheline koostöö, et kohtadel reageerida, kui vaja. julgeoleku küsimus on meie jaoks väga tähtis. Mali on analüüsinud julgeolekuohte. see algatus tuli presidendilt, kuid Euroopa Liit toetas seda algatust, ma tahaksin tänada Euroopa Liitu selle eest. me oleme loonud ka narkokaubandusega võitlemise büroo oleme ka oma äh, õigustiku ning sunnimeetmeid tõhustanud selles valdkonnas. julgeoleku toetamise ja ohtu terrorismivastane võitlus on väga tähtis, eelkõige Mali äh, põhjaosas ja meil on ette nähtud vastav plaan aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kaksteist. kõigepealt tahaksime oluliselt vähendada või, või hoopis ära kaotada mitmesugused julgeolekuohud, mis tulevad Mali põhjaosast, seetõttu tuleb jõuliselt tegutseda ja eelkõige arendada kohalikke kogukondi. eelkõige tuleb läheneda Äh, ratsionaalselt nendele küsimustele äh, riigi keskvalitsuse poolt ning tugevdada ka vastutust kohtadel. tuleb välja selgitada äh, kõige olulisemad territooriumid, millele oma, oma tegevust suunata, kaasata ka relvajõud, kui vaja, ning finantseerida vastavaid pro-, programme Mali Vabariigi valitsus ja kohalikud omavalitsused peavad vastutama personali eest, tööprogrammide elluviimise eest, sotsiaal- ja kollektiivsete meetmete eest. me peame olema võimelised mobiliseerima vajalikke ressursse kohtade, kohtadel ning koordineerima tegevust erinevate piirkondade ja ministeeriumide vahel, kui vaja. daamid ja härrad, meie arusaam Saheli ohtudest põhineb eelkõige põhjalikul analüüsil, arusaamal, et meil on vaja arengu ja eh, meil on vaja arengu ja rahu konverentsi. tegin selle ettepaneku, sest eh, need ohud, eh, mis Saheli territooriumilt pärnivad, ei säästa mitte ühtegi Sahara tagust riiki. praegu peab siiski tõdema, et piiriülene koostöö on puudulik, tuleb samuti tõdeda, et terrorismivastane võitlus ei puuduta mitte ainult meie julgeolekut. see nõuab eelkõige poliitikutelt vastutust, kohustuste võtmist, aga ka aktiivset eh, kohalike omavalitsuste kaasamist. selle võitluse selgrooks on töökohtadel tähtis on pakkuda võimalusi kohalikele elanikele, eelkõige noortele. kindlasti saame me oma operatiivset ja logistilist võimekust suurendada, kuid võitlus kuritegelike gruppidega peab toimuma koos meie naaberriikidega. daamid ja härrad tahaksin eelkõige rõhutada, kui tähtis on anda tulevikuväljavaated meie kõrbepiirkonna elanikele. et tugevneks heaolu, et äh, sotsiaalseid hüvesid saaksid kõik minu kaasmaalased jagada. see, nendest mureküsimustest peab rääkima kõige kõrgemal tasemel ja see seostub ka milleeniumi arengu eesmärkidega ma olen omalt poolt teinud kõik selleks, et see programm realiseeruks mm. üle, üle seitsmekümne omavalitsuse on välja töötanud nüüd oma turvalisuse programmid, samuti äh, on tähtis osa nendest programmidest tervishoiul. me ei ole saavutanud kõiki oma eesmärke, kuid oleme saavutanud olulise edasimineku näiteks hariduses, AIDSi vastases võitluses, parandamaks ligipääsu puhtale joogiveele. New Yorgis sai lubatud, et milleeniumi arengu eesmärkide elluviimiseks tuleb ühendada kõikide riikide jõupingutused ja seda on lubanud ka Euroopa Liit, see on meie, Euroopa Liidu abi on meie jaoks asendamatu. härra president, komisjoni president, austatud välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, arengupoliitika volinik, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, Mali parlamendi saadikud me oleme viiskümmend aastat nautinud iseseisvut ja tahan teile meelde tuletada, et Saksa Liitvabariik oli esimene riik, kes meid, meie iseseisvust tunnustas tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal, kahekümne neljandal septembril. Euroopa Liidul on oluline osa olnud Mali arengus ja mul on suur au, et te mind vastu võtate siin Euroopa Parlamendis. ja kindlasti saame me veelgi kaugemale minna omavahelistes suhetes, usalduslikes suhetes. tänan teid südamest teie tähelepanu eest! Much, uh, palju tänu, härra president. Eh, te tervitasite poliitilist dialoogi Euroopa Liidu ja Mali Vabariigi vahel. ka meie tervitame seda poliitilist dialoogi. Te rääkisite reformidest oma riigis. reformid on vajalikud igal pool, need on vajalikud ka Euroopa Liidus ja te ütlesite järgnevat selleks, et saavutada poliitilist kompromissi parema Aafrika tuleviku nimel. me tervitame seda, sest see on täpselt seesama, mida teeme meie siin Euroopa Liidus. ja me oleme seda teinud juba viimased kuuskümmend aastat. tere tulemast demokraatliku Aafrika tõelise esindajana. palju tänu, et tulite täna siia ja esinesite kõnega meie täiskogu ees. aitäh!